ning suur aitäh ka mm, proua president teile selle eest, et te juhtisite seda aru ja teisigi täna pärastlõunal. suur aitäh, proua Malmström. suur aitäh, head kolleegid. nüüd järgmine istung hakkab pihta homme hommikul pool üheksa ja soovin teile kõikidele väga meeldivat õhtu lõppu.